üheksandal märtsil kaks tuhat kaksteist katkenud Euroopa Parlamendi istungjärgu jätkunuks. austatud kolleegid, mul on väga hea meel tervitada täna siin kahtteist eh, Horvaatia vaatlejaliiget Euroopa Parlamendi täiskogu istungil austatud Horvaatia kolleegid. täna te istute esimest korda siin täiskogu saalis. alates tänasest päevast osalete te ka fraktsioonide ja komisjonide koosolekutel. Te annate oma panuse aruteludesse Teie riigi liitumine Euroopa Liiduga seisab veel ees. Teie saate seda liitumist veel ette valmistada, et tulevikus esindada oma riiki ja kodanikke siin täisliikmetena. Euroopa Parlament, nagu te teate, ratifitseeris juba liitumislepingu ja me loodame, et esimesel juulil kaks tuhat kolmteist saab Horvaatiast Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriik. Horvaatia jaoks saab olema tegemist ajaloolise päevaga ja ma usun, et see on ajalooline päev ka Euroopa Liidu ja Balkani piirkonna jaoks üldiselt. lugupeetud daamid ja härrad, me tervitame täna siin uusi kolleege, kes hakkavad tegema meiega koostööd vaatlejatena, hiljem täisliikmetena ja see on signaaliks selle kohta, et hoolimata sellest kriisist, millest me iga päev siin peame rääkima, on Euroopa Liit endiselt atraktiivne riikide ülese liiduna on endiselt neid, kes kadestavad meie integreerumisprotsessi ja on rahvaid, kes soovivad äh, meiega liituda ja me ei peaks seda vaatama mitte koormana, vaid me peaks seda tunnustama Euroopa idee jaotamisena, nii et äh, minu arvates kui me mõtleme nüüd järele siin Euroopa ühendamise mõtte üle, siis on väga tervitatav, et on rahvaid, kes soovivad meiega liituda. nii et veel kord tere tulemast Horvaatia vaatlejaliikmetele kahekümne kaheksanda, kahekümne üheksanda märtsi istungite protokollid on välja jagatud, kas on vastuväiteid? ei ole. siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. härra Dimitar Stojanov